lugupeetud daamid ja härrad, pärast seda dramaatilist teadet läheb meie töö edasi. eilse koosoleku protokoll on laiali jaotatud, kas on märkusi? seega on